Strasbourgi äh, kohtus. Äh, juriidiliste küsimuste konverents teavitab sellest, et Bukaresti apellatsioonikohus on tühistanud Bukaresti kohtu otsuse tsiviilasjas, äh, mis oli seotud Viktor Postinaruga ning immuniteedi äravõtmine on lõppenud sellega. vastavalt EKO